Right, good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad, head kolleegid. kell on kaheksa minutit üheksa läbi ja teeksin ettepaneku, et me alustame oma koosolekuga. päevakorrapunkt number üksteist, soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta, elektrooniline hääletus ja Äh, härra raportöör Panseerit seda sõna ei soovi ja kui teile sobib, siis läheme kohe hääletamise juurde. ja kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksakümmend kuus poolt, vastu, kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletult vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda, sada viiskümmend üks hääletus on alanud, lõppenud, kolmkümmend kaks vastu, ehk siis tagasi lükatud sada viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend neli pu-. aa, soovite kontrollida, sada kuuskümmend kaks, proua Lohpiiler, hääletus on alanud. kolm kolleegi, kaks kolleegi on puudu, üks. hääletus on lõppenud, kahekümne kahega tagasi lükatud sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend soovite kontrollida? selge, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada seitsekümmend kaks. hääletus on lõppenud, vastu võetud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 kaheksa. hääletus on lõppenud, vastu võetud kahekümne seitsme häälega. üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka üheksat. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud selgelt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 lõppenud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka seda, minu arvates tagasi lükatud, ütleb esimees, aga kontrollime hääletus on lõppenud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 kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kolm pu-, tänane päevanael, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, soovite kontrollida kolmkümmend neli. hääletus on alanud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 nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja elektrooniline hääletus, hääletus on alanud üks kolleeg ei ole veel hääletanud. nüüd on ta hääletanud. nelikümmend neli, nelikümmend viis poolt ja neli erapooletut, palju õnne nüüd kaksteist, äh, soovitus nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade julgeoleku kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Tšiili ajakohastatud assotsieerimislepingu läbirääkimiste kohta, kas raportöör härra Tannok soovib midagi öelda? ei, võib minna hääletuse juurde. väga hea, lähme siis kohe hääletuse juurde. võtame muudatuse ettepanek kakskümmend poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kakskümmend kaks, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromissi üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud, muudatusettepanek kolmkümmend. lõppenud. tagasi lükatud kaks kakskümmend neli vastu, kakskümmend kaks poolt. kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. lõppenud. vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm langeb ära, kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks, kontrollime hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend neli vastu, kakskümmend kolm poolt. nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nel-, viiskümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, viiskümmend kuus teine osa, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud vastu võetud,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 vastu erapooletud. kontrollime kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastuhäält. kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu erapooletud kontrollime üksteist. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kaksteist, kontrollime, hääletus on alanud lõppenud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 muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus äh, muudetud kujul raporti eelnõu hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud neljakümne viie poolthäälega, kolm erapooletut, palju õnne, Charles! ja Lähme kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on ülevaade väliskomisjoni delegatsiooni lähetusest Moldovasse ja Ukrainasse. Merci.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 So, half past nine. kell on pool kümme. ja võtame järgmise päevakorrapunkti. Ahveti eh, komandeering Moldovasse ja Ukrainasse, mis toimus kolmandast kuuenda aprillini. kuna mina juhtisin lähetust Jaapanisse ja Korea Vabariiki, siis juhtis seda lähetust proua Laima Andrikiene. kokku oli kohal kuus ahveti liiget ning vastavalt esimeste konverentsi otsusele olid kohal ka Moldovas eelarvekomisjoni liikmed ning interparlamentaarse delegatsiooni liikmed proua Andriken, aitäh, härra esimees, et mul on võimalus tutvustada meie lähetust Moldovasse ja Ukrainasse. Äh, eesmärk oli äh, tõhustada meie komisjoni tööd ning uurida, kuidas on ellu rakendatud äh, assotsiatsioonilepped ning vabakaubanduslepped Moldova ja Ukrainaga ning selle eesmärk oli ka uurida meie makromajanduslikku abi nendele riikidele soovisime ka hinnata seda, milline on see keeruline poliitiline olukord ennem olulisi tulevasi valimisi. nagu te mainisite, härra esimees, oli kohal kuus ahveti saadikut, Michal Kaaler, raportöör, ning äh, härra Austravitšus, kohal olid ka härra Frunzulika, Helmut Scholz ning äh, Euroopa Parlamendi, Euroopa äh, äh, Liidu ning Ukraina Parlamentaarse Assamblee esimees härra Rosati kohal olid ka eelarvekomisjoni liikmed ning parlamentaarsete vahe, parlamentaarse delegatsiooni liikmed. programm oli intensiivne, kokku oli kolmkümmend kaks kohtumist, kaks pressikonverentsi ning üks öö, kohapealne öö, visiit nii Moldovas kui Ukrainas kohtusime peaministritega, parlamendi esimeestega, välisasjade komisjonide esimeestega, valitsus ning opositsiooniparteide esindajatega, kodanikuühiskonna esindajatega, inimõiguste kaitsjatega, Euroopa ettevõtete esindajatega, Euroopa Liidu ja liikmesriikide suursaadikutega ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega. Moldovas kohtusime ka presidendiga ning külastasid me Euroopa Liidu poolt rahastatud projekte äh, Transnistria piiri ääres meil toimus ka pressikonverents iga mõlemas riigis, kus rõhutati olulisemaid teemasid meie missioonil. rõhutaksin järgmisi teemasid Moldova puhul. me toetasime tugevalt assotsiatsioonileppe ellurakendamist ning soovisime, et demokratiseerimise äh, õiguspõhimõtte ning inimõiguste kaitsega tuleb edasi liikuda aruteludes keskenduti sageli ka korruptsioonile ning sellele, et tuleb saavutada tulemusi ka pangapettuste uurimises. nagu sageli oli oluliseks teemaks kohtusüsteemi reform. meie raportöör aus- äh,, härra Austravitšus kindlasti räägib sellest täpsemalt. valimistest räägiti ka, võttes arvesse, et kohalikud valimised on tulemas maikuus ning parlamendivalimised aasta lõpus tuleb teile ka tunnistada, et meile, meieni jõudsid mitmed kaebused uue valimisseaduse, meedia tagakiusamise ning opositsiooni mõningate kandidaatide tagakiusamise kohta. mõned inimesed tundsid ka muret selle üle, kuidas valimised läbi viiakse ning ma võin juba soovitada, et Euroopa Parlament saadaks ka oma valimisvaatlusmissiooni sinna, nii nagu me tegime Ukraina puhul oktoobris kaks tuhat neliteist. lõpetuseks Moldova puhul keskendusime ka parlamendi tööle me õhutasime oma kolleege vastu võtta kiiresti äh, audiovisuaalne koodeks, äh, mille koostamisel, äh, koostamist toetasid ka Euroopa Parlamendi liikmed. see esimene lugemine lõppes vist reedel ning samuti soovitasime, et vaadatakse üle käitumiskoodeks, et rahva usaldus parlamendi vastu suureneks. Ukraina, jällegi toetasime assotsiatsioonileppe ellurakendamist ning äh, soovisime, et mindaks edasi demokratiseerimise ning õiguspõhimõttega. tervitasime toimuvaid reforme, mis öö, öö, leiavad aset vaatamata Venemaa agressioonile, see ei ole külmunud konflikt ning see ei tohiks muutuda unustatud konfliktiks. nagu Moldova puhul keskendusime me ka seekord sellele, et tuleb tõhusalt võidelda korruptsiooniga korruptsioonivastase kohtu loomine vastavalt Veneetsia komisjoni soovitustele on oluline prioriteet. me saame aru, et see peaks toimuma mais või juunis sellel aastal, vaatamata sellele, et mõningad parlamendisaadikud Raadas on sellele vastu. samuti väljendasime korduvalt oma muret äh, selle üle, et äh, kodanikuaktivistid ei saa esitada e-deklaratsioone, see on loomulikult seotud ka meie makromajandusliku abiga, mida Euroopa Liit Ukrainale annab ning härra Kaaler, meie raportöör, kindlasti räägib siin veel üksikasjadest. lõpetuseks, valimisseadus. nagu OECD, ODIR ja Veneetsia komisjon on korduvalt soovitanud, siis kõikide valimiste öö, kord tuleks ühtlustada ning seda tuleks teha vähemalt aasta enne valimisi. uus valimisseadustik, mis võeti vastu esimesel lugemisel sügisel, oleks hea samm edasi. see ongi üldiselt kõik. kokkuvõtteks tahaksin tänada välisteenistust ning eelkõige kahte Euroopa Liidu suursaadikut ning nende meeskondi, kes meid väga hästi toetasid nii enne kui Äh, enne äh, lähetust kui selle ajal ning andsid ka meile head poliitilist nõu. ning eelkõige tahaksin tänada meie personali ahvetist. aitäh! aitäh, Laima Andrikene! kas teised delegatsiooni liikmed soovivad ka midagi öelda? esimesena Mihhail Kaaler vähemalt minu öö, nimekirjas. ja me kõigepealt käisime ju Moldovas, aga kas keegi soovib öelda Moldova kohta midagi? Chairman, thank you for giving my uh, suur tänu, et andsite mulle tagasi minu rääkimisõiguse. nüüd karistusperiood on lõppenud. meil oli suurepärane Moldova külastus ja suur tänu kolleeg Andrek Jänele, kes ähm, selle eest vastutas ja aitäh ka eelarvekomisjoni kolleegile. meil olid mitmed kohtumised riigiametnikega, vabaühenduste esindajatega ja ka poliitikutega. ausalt öeldes on teatud erinevusi meie suhtumises, meie ja Moldova esindajate vahel ja me peame seda ausalt tunnistama. ja selle võib jagada kaheks, kõigepealt majandusküsimused, majanduspartnerlus, kaubandus ja teiseks siis õigusriigi ja kohtuvõimu teemad majanduspooles on olukord palju roosilisem, kaubandus kasvab, Euroopa Liit on huvi üles näidanud, et keskenduda Moldova majanduse arendamisele, eriti kui majandusreformidega muudetakse investeerimiskeskkonda igapäevaselt paremaks, aga poliitilise külje pealt, kohtuvõimu külje pealt on selline ütleme, arutelu õhkkond, palju küsimusi on veel lahtisi, kuna me ei ole rahul valimisseadusega, mis vastu võeti ja mis hakkab kehtima sügisestel valimistel. meie arvates see ei ole positiivne areng ja analüüsime veel võimalusi selles osas, et Moldova poliitikud saaksid muuta muuta valimisseaduse sätteid enne valimisi. rääkisime avatud kaartidega, Moldova kõige kõrgemate ametnikega. mingit üksmeelt äh, valitsusseaduse muutmiseks äh, me ei kogenud. nüüd äh, kohtute, kohtunike ametikohad ja ametisse määramised mis puudutab siis äh, juriste ja kohtunikke, seal ka seda tuleb, olukorda tuleb kindlasti parandada ja on teatud äh, aspekte ka seal. ja nüüd panganduspettused, mis on ka oluline teema nii Moldova enda jaoks kui ka võlausaldajate ja finantsinstitutsioonide jaoks. see on tähtis teema ma tahtsin ühte asja välja tuua. siin tuleb arvesse võtta ka geopoliitilisi aspekte selles riigis ka tippametnike tasemel, mida ei ole võimalik mõistusega selgitada. aga see on erakondade ja poliitikute otsustada, aga me ei saa silmi sulgeda, me peame seda arutelu põhjalikult jälgima. ma olen kindel, et, et tänu sellele külaskäigule saame väga olulist sisu, sisendit Moldova raporti osas suur tänu ka teie kirja eest välisteenistusele ja komisjonile, kus te soovitasite ajakohastatud teavet ja see muudab ka meie töö tõhusamaks, aitäh! suur tänu! kas keegi soovib veel Moldova teemal midagi öelda? Kristjan Preda, palun! ma ei olnud jah, delegatsioonis Euh, jah, ei olnud, aga tahtsin öelda paar sõna. just sellepärast, et enne kui delegatsioon lahkus, mõistsin ma, et teised äh, fraktsioonid äh, Rahvapartei olid nõus selles osas, et hääletada resolutsiooni, mis oli ette valmistatud juba septembris, millest lähtuvalt see missioon ka min-, Moldovasse läks, aga minu suureks üllatuseks eelmisel nädalal kui nüüd kasutada ühte väljendit ähm, raportöörilt, äh, mida ta kasutas, äh, sulges, pigistasime silmad kinni ja välja arvatud Rahvapartei meie fraktsioon, siis teised fraktsioonid lükkasid selle põhimõtte tagasi, et oleks parlamendi resolutsioon, mis räägiks Moldova olukorrast ning äh, käsitleks ka seda külaskäigu algpõhjust. ja minu arvates see otsus tehti juba kaks tuhat seitseteist aasta septembris resolutsiooni koostamiseks, kuid tänu väga halbadele poliitilistele kalkulatsioonidele on see resolutsioon hääletus taas kord edasi lükatud eelmisel nädalal. ja need halvad arvestused äh, lähtuvad sellest, et meil on vaja Euroopa äh, pärast koalitsiooni, kes läheb Tšisnõusse, aga sellist koalitsiooni ei Eesti juba, ei eksisteeri juba pikka aega. koha peal on küll üks demokraatliku nimega partei, kellel on veel enamus tänu sellele, et nad on üle ostnud äh, kommunistlikud äh, saadikud, oligarhid, kes selle riigi majandust kontrollivad ja poliitikat kontrollivad. jah on ostnud kommunistid äh, esindajad, endised äh, kommunismid äh, ja oligark, kes siis juhivad seda riiki ja me pigistasime silmad kinni ja ma tahtsin sõna võtta selleks, et seda täheldada meie strateegia tulemusel on kohutavad tagajärjed, sügisel näete, nii nagu pikka aega on tundunud, et äh, tegemist saab olema äh, väga laialdase võiduga sotsialistide poolt, sest äh, nende sotsialistid on hullemad kui kommunistid. kommunistid on oligarhiga koos ja sotsialistid on koos Venemaaga, nii et aitäh, et silmad kinni pigistasite. aitäh, Kristjan kas keegi veel soovib Moldova teemal sõna võtta? nii, siis reisime edasi Moldovast Ukrainasse ja Kiievi reisi kohta härra Kaaler, palun. aitäh, nagu ma ütlesin juba teel Ukrainasse, ma tahaksin toetada seda, mida Kristjan Preda ütles meil on nüüd siin oligarh, kes le-, lehvitab Euroopa Liidu lippu, aga käitub väga stalinistlikult, seda tuleb äh, mõista, see ei pu-, puuduta ainult parlamenti, vaid ka linnapäid, tema partei öö, äh, sai umbes kakssada linnapea kohta kohalikel valimistel. Äh, ja nii nad öö, seda poliitikat teevad, nad on öö, Äh, nad hirmutavad ka potentsiaalseid äh, opositsioonikandidaate kohu, koha peal ning äh, jah, me oleme nüüd ka teadlikud sellest. ja kindlasti ei peaks niimoodi hirmutamisega tegutsema, olgu nad siis avalikus sektoris või näiteks erasektoris, kui neid ähvardatakse maksusüüdistustega näiteks ja pannakse näiteks kaheks kuuks vangi sellel ajal, kui valimiskampaania toimub, seniks kuni see läbi saab. ja kui ta kasutab samu meetmeid kui moskoviidid, siis mis vahet seal on? aga nüüd Ukraina jah, ka siin on meil keerulised otsused, mida Euroopa-meelsed jõud peavad vastu võtma ning paljud koalitsiooni või ka opositsioonierakonnad on sellised, mis soovivad siiralt reforme, nende hulgas on ka neid, kes soovivad pidurdada reforme või laiendada neid, sest neil on oma huvid mängus me ei ole rahul näiteks sellega, et esimene valimisseaduse muutmise eh, seaduse lugemine eh, on selline, et see vist läbi ei lähe. niisiis kaotatakse veel kord võimalus luua selline valimissüsteem, mis sobiks sellele riigile paremini. sellest on kahju, nad endiselt veel saaksid seda teha, aega veel on ning kui on poliitilist tahet, võib see isegi juhtuda. aga peale selle, Laima-Andrik enne juba viitas ka sellele, on teemasid, mis on juba üleval olnud mõnda aega, aga kuna teatud reforme pole rakendatud, siis nad ei saanud ka rahvusvahelise abi viimast osamakset kätte, see läks eelmisel aastal lõpus kaduma nad täitsid seitseteist kahekümne ühest tingimusest, ehk siis nad on teinud küll nii mõndagi, aga neli tingimust jäi täitmata. ja sellest räägitakse ka neljanda makrorahastamisprogrammi eh, raames eh, eh, selle assotsiatsioonileppe kontekstis Äh, oluline on ka see äh, korruptsioonivastase kohtu teema, äh, Veneetsia komisjon on andnud oma soovitused, mis puudutavad selle kohtu tegevusulatust, nende inimeste pädevust, kes sinna valitakse, ning ka lääne ekspertide mõju nende kohtunike määramisel. Neid, nende elementide üle pole veel hääletatud ning meile öeldi, et maikuus või hiljemalt juunis toimub see teine lugemine lõpuks. see oleks võinud toimuda juba varem ning eelnõu puudujäägid oleks võinud juba parandatud olla, ka siin võib näha teatud huvide konflikti inimeste puhul, kes tõesti ei tunne huvi selle vastu, et öö, toimi, oleks toimiv, tõhusalt toimiv korruptsioonivastane kohus. siis veel see asjaolu e, e-deklarats-, e, et probleeme on e-deklaratsioonidega, maksudeklaratsioonidega, see on küll hea samm edasi, poliitikud ja riigiametnikud peaksid siis näitama ka, kui palju nad, neil vara on, kui palju neil kinnisvara on ja justkui kättemaksuks minu meelest on nad nüüd vastu võidelnud ning öelnud, et see e-deklaratsioon peaks kehtima ka vabaühenduste liikmetele, kes võitlevad korruptsiooni vastu. me peaksime selgelt ütlema, et et äh, asi ei puuduta seda, et ka vabaühendused peavad olema läbipaistvad ning näitama, kust nad raha saavad. aga see puudutab institutsiooni, äh, vabaühendust kui institutsiooni, mitte üksikisikuid, kes seal töötavad. seega ning kes üritavad korruptsiooni vastu võidelda. juba jaanuaris presidendi administratsioon teatas, et see probleem lahendatakse, senini pole seda veel tehtud, mul on jäänud ka mulje, et see teema on teatud äh, inimestele vastumeelne. mõningad asjad arenevad hästi, me ei peaks keskenduma ainult äh, nendele teemadele, millega pole tegeletud. näiteks detsentraliseerimisega on hästi edasi jõutud, oblast ja kohalik tasand. on saanud nüüd ka palju rohkem raha, mõningates piirkondades on isegi probleeme selle raha korrektse investeerimise ja kulutamisega nüüd tuleb ka kontrollida, et seda raha korrektselt ka kulutatakse. ning mõned koha peal kardavad vigu teha ja valesti seda raha kulutada, seega siin on võimalik veel parandada koostööd, et detsentraliseerimine toimuks sujuvamalt ning tuleb ka tunnustada neid, kes tegutsevad hästi, sest selliseid oblasteid ja kohalikke omavalitsusi on ka ning nende eh, head eeskuju tuleks rõhutada ja toetada veelgi. siis tervishoiureform, erastamine, on palju erinevaid eh, õigusakte, mis lõiguvad õiges suunas ning ma olen kindel, et see riik on õigel teel. ning kuna see nii on ning me ei tohiks unustada, et nad endiselt ka idapiirkonnas veel sõdivad millele kulub viis protsenti SKT-st. Neid rahasid saaks palju paremini kasutada näiteks reformideks tsiviilvaldkonnas, aga asi on nii, nagu ta on ning öö, äh, esiteks see, tegemist ei ole külmunud konfliktiga, see on täiesti kuum äh, konflikt, päris sõda, inimesed iga päev surevad Äh, vastu on astunud kas venelased või nende käsilased idas ning vaatamata sellele reform endi-, reformid endiselt jätkuvad, me oleme optimistlikud ning kindlad, et lõpuks leitakse ka piisav enamus selleks, et parandada need puudujäägid, mis, mille me koos oma Ukraina sõpradega praegu oleme välja toonud, mida on rõhutanud ka Veneetsia komisjon ja IMF ning rahaliselt rääkides, siis finantsminister on ka kuskil siin kojas täna, eks me saame veel tema käest kuulda, kuidas asjad on arenenud. nii palju minu poolt. aitäh, Mihhail Kaaler. kas keegi soovib veel sõna?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 praegusel hetkel on olukord äh, selline, et me oleme natsionalismi äh, langemas seal. ja delegatsioonilt tahaksin küsida, kas räägiti ka õpetamisest ja vähemuskeelte diskrimineerimisest. tihtipeale on siin sõrme viivutatud äh, Viktor Orbanile äh,, aga minu arvates on ka siin sellisel juhul vaja seda esile tuua ja õigusena kõik see, mis puudutab äh, Ungari äh, haridust, on äh, seal ohus ja see seab ohtu kogukonna või, võimekuse ellu jääda, kas sellest ka räägiti, õigusest ungarikeelsele õppele, aitäh! okay,. aitäh, Laslo Tökes, Mihhail Kaal soovib vastata kohe. jah, loomulikult oleme selle teemaga ka tegelenud ning eh, kinnitati, et ellurakendamise käigus võetakse täielikult arvesse Veneetsia komisjoni soovitusi ning eelmisel nädalal parlamentaarne assotsiatsiooni komisjon ütles ka, eh, just kasutas sõnu täielikult ellu rakendama. kuigi öö, eh, öö, eh, ajakava on veelgi pikendatud tulevikuks, niisiis praegu ei saa öelda, et see, mida ellu rakendatakse, on kuidagi vastuolus Veneetsia komisjoni soovitustega või ei ole kooskõlas Euroopa Liidu või vähemusrahvaste eh, eh, või, või Euroopa Nõukogu soovitustega, kui me räägime vähemusrahvaste eh, haridusest. ma arvan, et siin tuleks dialoogi pidada kõikide huvitatud liikmesriikidega Äh, ning ma äh, loodetavasti siis olukord äh, liiga kardinaalselt praegu võrreldes ei muutu, aitäh. kas on veel kommentaare? ei. suur tänu Laimale ja teistele siis. sellega võime minna kohe päevakorrapunkt neliteist juurde, kus tutvustatakse Ahveti öö, lähetust Lõuna-Koreasse ja Jaapanisse eh, kuuendal ja seitsmendal aprillil. kui see toimus kolmandast kuuenda aprillini, mina juhtisin seda lähetust, seal oli kaheksa saadikut, Elmar Brokk ja kolleeg Dubravka, eh, Šulitsa, eh, Urmas Paet Aldest, Klaus Puhner Roheliste hulgast ja teised. me soovisime näidata toetust meie strateegilistele partneritele Jaapanile ja Korea Vabariigile. Nad on meie olulised partnerid selles piirkonnas ning nad on ka tugevad demokraatiad seal. külaskäik oli öö, äh, ajakohane, sest Euroopa eh, Jaapani strateegiline partnerluslepe ning majanduspartnerluslepe peaks sõlmitama järgmisel Euroopa Liidu Jaapani tippkohtumisel, mis tõenäoliselt eh, toimub juulis siin Brüsselis. me loodame ka, et nõukogu saadab selle strateegilist partnerlusleppe parlamendile nõusoleku andmiseks eh, kolme kuu jooksul, et Ahvet saaks ka, ka oma soovituse anda ning loodetavasti siis täiskogul võetakse see vastu. selle Ahveti raportöör on Alois Peterle. samuti oli oluline äh, äh, reageerida meie äh, poolt äh, ko-, kontinentidevaheliste ballistiliste rakettide katsetustele Põhja-Korea poolt ning me peame toetama tõesti Korea poolsaare denukleariseerimist. seega toetasime kõrgetasemelisi rahuläbirääkimisi äh, kahe Korea vahel ning äh, USA ja Põhja-Korea vahel. mis puudutab rahuläbirääkimisi, siis öö, äh, ei soovitud Euroopa Liidu poolt niivõrd vahendaja, kuivõrd toetavat rolli Euroopa Liidu liikmesriike kiideti nende tegutsemise eest kriisi tipphetkedel. mõningatel liikmesriikidel on veel saatkonnad Pyongyangis ning nad saatsid, said siis vahetada sõnumeid ka USA-ga, USA ja Põhja-Korea vahel. Euroopa Liit võiks võõrustada enda poolt või liikmesriikide poolt neid tippkohtumisi ning samal ajal peame me äh, jätkama karmide sanktsioonide poliitikat senikaua, kuni me näeme tõesti, et öö, öö, denukleariseerimisega minnakse edasi. teisalt, kui on positiivseid arenguid, siis Euroopa Liit peaks olema valmis toetama ka rahulepingu sõlmimist. nii palju minu poolt, minu arvates see reis oli hästi organiseeritud, ma tahaksin tänada meie äh, välisteenistuse delegatsioone Tokyos ja Soulis ning samuti tahaksin tänada meie sekretäriaati ja organisatoorse töö eest. kas keegi soovib veel midagi öelda? minu nimekirjas on Dubravka. aitäh, David! ma ei soovi sinu sõnu üle korrata, kõik oli tõesti hästi korraldatud. see oli minu, äh, mis oli kõige tähtsam minu arvates, oli see, et äh, see külaskäik oli tõesti ajakohane õigeaegne, sest Jaapaniga toimub siin juulis Brüsselis tippkohtumine, aga oluline oli ka külaskäik Korea poolsaarele, sest seal asjad arenevad, nagu me võime näha. aga me peame olema ettevaatlikud sanktsioonidega, sest me ei tea ju, mis juhtub äh, nende tippkohtumiste järel äh, kahe Korea vahel ning Kimi ja Trumpi kohtumise järel loomulikult peame me olema optimistlikud ning Euroopa Liiduna peame andma oma panuse rahu saavutamisesse. seda ma soovisingi öelda, minu arvates oli see väga hea külaskäik ning nägime tõesti ka kohapeal, mis toimub, saime rääkida näiteks Jaapani välisministriga, parlamendisaadikutega Koreas, seega minu jaoks oli see väga-väga hea külaskäik ning ma ootan tõesti äh, uusi arenguid. just eriti Korea poolsaarel. aitäh Dubravka kommentaaride eest. Urmas Paet. Well, thank you very much. I just... aitäh. ma tahtsin täiendada kolme pika lausega. esiteks, nii Euroopa kui kogu maailm peab survet avaldama ja sanktsioone kehtestama, sest tõesti on oluline näha muudatusi Põhja-Korea režiimis nii tuumateemadel kui inimõiguste räigete rikkumiste osas ja vaatame, mis hakkab juhtuma pärast äh, sellenädalast kohtumist, kui kohtuvad Põhja- ja Lõuna-Korea esindajad ja siis pärast seda, kui kohtu, Põhja-Korea esin-, president ka Donald Trumpiga, aga enamik inimesi suhtub arengutesse realistlikult, kui me räägime sanktsioonidest, siis on selge, et mõju avaldavad need siis, kui Hiina on kaasatud, üheksakümmend viis protsenti Põhja-Korea kaubandusest toimub Hiinaga. teiseks muutused äh, Lõuna-Koreas seoses äh, kahe riigi ühendamist. pikka aega oleme kõik mõelnud, et kõik Lõuna-Korea elanikud tahavad äh, poolsaare ühendada, aga tegelikkus on selline, et neljakümneaastased ja nooremad seda enam ei soovi. see muudab ka keskkonda Korea poolsaarel, mis puudutab tuleviku suhtumist ja nüüd kahepoolsed suhted Euroopa Liidu ja Jaapani ja Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahel, siis kübervaldkonnas peame pingutusi tugevdama. Need kaks riiki on väga edukad nende teemade osas, me peame kogemusi vahetama. ja oluline on küberkaitse valdkonnas ka praktiline koostöö nende kahe riigiga, aitäh! suur tänu, Urmas Paet! kas keegi sooviks veel midagi öelda? Told you. That is apparently not the case um,. So. tundub, et keegi rohkem sõna ei soovi, mis siis kuidas edasi. viieteistkümnes punkt on tun-, kohtumine Tuneesia valitsusjuhiga, aga tema ilmselgelt veel siin ei ole, siis katkestame koosoleku kuni kümme kahekümne viieni ja siis kümme kolmkümmend jätkame, kui meie Tuneesia külaline on siin, nii et teil on kakskümmend minutit kohvipausi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 Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, head kolleegid. jätkame väliskomisjoni koosolekuga. viieteistkümnes päevakorrapunkt. mul on suur rõõm ja au tervitada meie komisjonis Tuneesia valitsusjuhti härra Youssef Shahedi. tere tulemast mulle öeldi, et te räägite ka itaalia keelt veel. tere tulemast, on marhaba, selge. peaaegu ütlesin õigesti. tere tulemast siia ja rõhutaksin alustuseks, et oleme Tuneesia arenguid juba mitu aastat tähelepanelikult jälginud, te olete Põhja-Aafrikas demokraatia lipulaevaks, olete läbinud pika ja keerulise tee, et jõuda sinna, kus te nüüd olete. Euroopa Parlament on tunnustanud Tuneesia püüdlusi ja mõistame ka, et reformiprotsess on alles käimas. kindlasti meie komisjoni liikmed tahaksid kuulda rohkem teie arengutest, valitsuse eesmärkidest ja lõhutaksin, et demokraatlik Tuneesia on meie kõigi huvides, mitte ainult demokraatia ja stabiilsuse mõttes, vaid ka selleks, et kodanikud saaksid äh, kogeda hea valitsemise põhimõtteid igapäevaselt. tahaksime teada rohkem, kuidas Tuneesia üritab parandada majandusolukorda ja meil on ka hea meel, et kohalikud omavalitsused kohalike omavalitsuste valimised toimuvad äh, kuuendal mail pärast kahe aastat viivitust. demokraatia protsessi olulisuse tunnistamisena on Euroopa Parlament otsustanud saata sinna valimisvaatlusmissiooni, et vaadelda kohalikke valimisi. me leiame, et see on tõesti väga oluline ja meie peavaatleja on härra Castaldo, kes on ka täna siin saalis kohal ja arvestades ka kohtuvõimureformi, tahaksime kuulata, mis on Tuneesia parlamendi hiljutise otsuse taga, et mitte pikendada Tõe ja Väärikuse komisjoni ametiaega. meil on suur rõõm teid siin täna tervitada. palun nüüd on teil võimalus kõneleda ja võite ise otsustada, mis keeles te seda teete, kas inglise või prantsuse keeles või siis kõik kahekümne nelja keele valikust võite ise valida, palun. Euh, ma arvan, et räägin äh, prantsuse keeles. kõigepealt äh, sooviksin väljendada oma tänu äh, härra David McAllisterile, kes on väliskomisjoni juht, kelle kes nii kenasti korraldas selle olulise visiidi siia tähtsasse komisjoni selleks, et rääkida muudatustest ehm, Tuneesia ühiskonnas, protsess, mis sai alguse kaks tuhat üksteist aastal ehm, revolutsiooni järel ja saame rääkida ka siis ehm, edusammudest, mida on astutud seoses strateegilise partnerina äh, Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu Tuneesia vahel. mis puudutab poliitilist üleminekut, siis Tuneesia on järjekindlalt ähm, jätkanud selle protsessiga, demokraatia on äh, Tuneesias praegu olemas, tegemist oli suure väljakutsega Tuneesia kodanikele, me oleme teinud olulisi edusamme, mis puudutab väljendusvabadust, äh, veendumusvabadust, ähm, õigusloomet Äh, mis on seotud vaba ja demokraatliku ühiskonnaga. meie kaks tuhat neliteist aasta põhiseadus on väga eesrindlik, progressiivne, mis tagab vähemuste õigused, usuvähemuste õigused, väljendusvabaduse, kõik need aspektid rakendatakse põhiseadusest üle ka igapäevaellu ja sooviksin rääkida kohalike omavalitsuste valimistest, mis äh, järgmisel nädalal, pühapäeval äh, aset leiavad. tegemist on väga pika aruteluga ja me otsustasime siis määrata ka äh, vastava kaitse ning kuuendal mail leiavad aset need valimised mille eesmärgiks on käivitada detsentraliseerimise protsess. põhiseaduse peatükk räägib detsentraliseeritud äh, riigist ning selle käivitamine nende valimiste käigus on oluline ning selleks, et selle protsessiga edasi liikuda, on tegemist olulise väljakutsega, mille õnnestu puhul, õnnestumise puhul meil õnnestub, on võimalik täielikult muuta see, kuidas Tuneesia areng edasi läheb, kuidas me näeme piirkondi, tuletaksin teile meelde, et revolutsioon äh, leidis aset just tõukena nendest keerulisematest eh, piirkondadest, kus on majanduslikud raskused ja erisused võrreldes näiteks õitsva majandusega rannikupiirkonnast valitsus, mida ma juhun, oluliseks aspektiks on need valimised korraldada, et nähes ka seda kohaliku omavalitsuse tasandi tähtsust äh, praegusel hetkel on meil valitud assamblee, valitud president, aga esimest korda, kui tohib nii öelda, toimuvad meil kohalike omavalitsuste valimised eh, nende osapooltega, kellega hetkel parlament läbirääkimisi peab selleks, et eh, Äh, piirkondlikest valimistest edasi liikuda, siis ka piirkondade valimisteni. tegemist on tähtsa väljakutsega järgmiste kuude perspektiivis. kohalike omavalitsuste osas on oluline ka osalus, sellepärast et me oleme paika pannud valimisseaduse, mis kohustab tagama nii vertikaalse kui horisontaalse võrdõiguslikkuse mille kaudu on võimalik tagada osaluse mitte ainult naiste puhul, aga ka nende osalus omavalitsuste töös, sest me oleme kohustanud parteisid oma nimekirjades jälgima, et oleks võrdselt nimekirjas nii mehi kui naisi ja ka juhtpositsioonidel mehi kui naisi. see on Tuneesiale oluline, kus, nagu te teate, siis naiste seisund äh, Äh, islamiriigina on veidi keeruline ja me üritame igapäevaselt äh, selle nimel, selle muutmise nimel töötada. hiljuti äh, võtsime vastu ka naistevastase vägivalla seaduse, mis on samuti oluline, mis tagab vajaliku kaitse Tuneesia naistele. samuti noored, noored on ka väljakutse osaks, ma räägin noortest ja naistest, sellepärast et Tuneesia demokraatia äh, on jõudnud see, selle tänu ka vabaühenduste eh, tegemisele naiste, noorte eh, tegevuse tulemusel ja ütleksin, et eh, võib-olla teistel riikidel ei ole nii palju vedanud kui Tuneesial, et need tingimused on võimaldanud eduka ülemineku poliitilisel tasandil tagada omavalitsuste puhul on, valimiste puhul on oluline siis äh, osalus, me näeme seda ka praegu valimisnimekirjades, tegemist on äh, olulise aruteluga, keerulise korraldusega, see on palju keerulisem kui parlamendivalimised, mis aset leidsid kaks tuhat neliteist aastal, sellepärast et kandidaate on palju rohkem. samuti äh, peame me detsentraliseerima ka kohtud selleks, et oleks võimalik kõike seda paremini korraldada ja lisaks sellele kaks tuhat üksteist aastast alates korraldatakse valimised sõltumatu organi poolt ja mitte siseministeeriumi poolt, nii nagu see oli diktatuuri ajal poliitilisel tasandil on tegemist olulise hetkega, mida me elame tulevastel nädalatel ja Euroopa kontekstis assotsiatsiooni leping, mis äh, nädala pärast äh, ellu viiakse, aitab tagada parema nähtavuse Tuneesia tulevikuks poliitiline demokraatlik üleminek on endaga kaasa toonud ka teatud kohtuorgani, mis on oluline samm selleks, et tagada õigussüsteemi sõltumatus ning anda äh, oluline roll äh, sellele organile, me oleme teksti äh, läbi vaatamas, põhiseaduskoha, kohus äh, samuti eh, mille valimist me tahtsime lubada, sellepärast on eh, muudetud ka põhiseadust ja selle aasta lõpus, ma arvan, et jõutakse lõpuks eh, tulemusteni ning tagada ka väärikas üleminek õigussüsteemis, see on meie jaoks väga oluline ja me toetame seda, et äh, oleks tagatud vajalikud aspektid. parlament hääletas hiljuti äh, vastava komisjoni tegevuse lõpetamise, see ei tähenda, et see üleminekuõigus on äh, lõpule jõudnud, praegusel hetkel me lihtsalt analüüsime, kuidas edasi liikuda selle protsessiga sellepärast, et äh, see protsess äh, viimasel seitsmel aastal äh, tänu mitmetele tegevustele ei olnud väga hästi korraldatud, kuna see, need ei olnud koordineeritud ja praegusel hetkel üritame me seda paremini koordineerida, selleks et me saaksime üleminekuõigust mõista ja rahustada suhteid Äh, ja sõlmida rahu ka minevikuga, tegemist on meie jaoks tähtsa teemaga. ja see, et see komisjon töö lõpetab, ei tähenda, et ülemineku õigusemõistmine äh, sellega piirduks. meil on mitmeid väljakutseid nii poliitilisel kui ka ülemineku valdkonnas me leiame, et Tuneesial on õnnestunud üldiselt demokraatlikule teele astuda, vabadused on pühad praegusel hetkel Tuneesias ja loomulikult me oleme üritanud tekste uuendada, me oleme üritanud äh, uusi aspekte sisse tuua, president kolmandal augustil eelmisel aastal tegi väga olulise algatuse, mis puudutab ka pärandiõigust, Äh, mis Tuneesia naiste abielusid äh, mittemuslimitega, äh, kõik need on väga olulised edasiminekud Tuneesia ühiskonnamudeli arendamisel ja me jätkame sellel teel. ja praegusel hetkel tuneeslased on väga kiindunud just vabadusse, see on tõeline reaalsus, ajakirjandusvabadus, tagatud on mitmekesisus äh, nii kirjaliku kui ka telemeedia puhul ja igapäevaselt äh, käsitletakse seda, kõik see ei ole väga lihtne ühe riigi jaoks, kes viiskümmend aastat elas äh, teatud tüüpi diktaatorluse all, mis ei ole võimaldanud mitmekesisust, kus oli tegemist ühe partei süsteemiga ja nii edasi, selleks, et tõesti mõista, mis Tuneesias toimus, tegemist oli tõelise revolutsiooni, tõeliste muudatustega ja ütleksin, et äh, seitse aastat äh, revolutsiooni ei, ei ole midagi äh, võrreldes meie aastatuhandete pikkust ajalugu mis puudutab majanduse arenguid, eh, meil on olnud palju raskusi revolutsiooni käivitumisest, eh, sellepärast et eh, me oleme paika üritanud saada demokraatialikud institutsioonid, need toovad endaga kaasa olulised kulutused, mis on ka majanduslikud me oleme nii hästi edasi liikunud nii poliitilisel tasandil ja samas majandusliku ja sotsiaalvaldkonnas võib-olla nii palju, ja meie lähtume vabadusest, väärikusest ja õigusest, need on need põhimõtted, millest revolutsioon lähtus. väga keeruline on töötuse olukord ja väga raske on kõrgharidusega isikute töötusega võidelda, eriti just riigi siseosas kaks tuhat üksteist aasta ähm, revolutsiooni järel äh, majandusseis, kus kõik need vapustused äh, ühiskonnas tõid selle endaga kaasa. ja veel üks probleem äh,, julgeolek. noore demokraatliku riigina on meil olnud kolm äh, surmavat äh, rünnakut kaks tuhat viisteist aastal, need on tõesti mõjutanud ka meie majandust, eriti mis puudutab turismivaldkonda, nagu te teate, tegemist on turismiriigiga. kõik see oli hästi kavandatud, sest meie ühiskonna mudel, mida me edasi arendame, ei toimi käsikäes sellise terroristidega, kes meid on rünnanud ja kelle vastu me võitleme igapäevaselt. ütlen seda selleks, et väljendada, et julgeolekuolukord on mõjutanud ka Tuneesia äh, arengut, Liibüa, Liibüa, kes on meie sõbralik naaberriik, aga sõda äh, on endaga kaasa toonud enam kui miljoni Liibüa põlenikku Tuneesias ning Liibüa olukord mõjutab olulisel määral ka Tuneesiat ja ma arvan, et terrorirünnakud, mis kaks tuhat viisteist aastal aset leidsid Tuneesias, mille tihtipeale tuneeslased äh, läbi viisid, aga kellel olid tihtipeale ka sidemed näiteks Liibüa isikutega Liibüa olukord on meile väga murettekitav, sest julgeoleku kui ka majandusvõtmes Äh, olid meil väga tihedad sidemed ja me soovime rahumeelseid diplomaatilisi lahenduse president on teinud algatuse selleks, et leida naaberriigiga koos väljapääs kriisist. tegemist on riigiga, mida kõige enam Liibüa kriis mõjutab ja kõikvõimalikud lahendused äh, vajavad käsitlemist ka Tuneesiaga majandusmõõtmes on tegemist väljakutsega selleks, et demokraatlik üleminek saaks äh, muutuda püsivaks, nagu öeldud, vabaduste poliitilisel äh, faasis oleme väga palju ära teinud, majandusvaldkonnas on äh, toibumine aset leidmas, eriti turismivaldkonnas, Euroopa turistid on tulemas tagasi Tuneesiasse julgeolekupiirangute tõttu oleme me investeerinud väga palju sellesse valdkonda, piirivalvesse, võitlusesse terrorismiga, tegemist on riigiga, kellel on väga erilisi ähm, äh, lahendusi, meil on tõeline ekspertiis selles valdkonnas loomulikult null riski ei ole, ükski ähm, riik ei ole kaitstud, me oleme näinud neid rünnakuid nii Brüsselis kui ka Pariisis ja kahe tuhande viieteistkümnendast aastast Tuneesias oleme me välja töötanud äh, olulisi kaitsemeetmeid, äh, mis on meil võimaldanud äh, ära hoida viimase kolme aasta jooksul tõsiseid rünnakuid. loomulikult oleme me ettevaatlikud, nagu ma ütlesin, null riski ei ole, ohud eksisteerivad endiselt välisvõitlejatest terroristide tagasipöördumine on risk Äh, mis on ka lisarisk, me oleme välja töötamas juriidilisi meetmeid, äh, mis võimaldaks äh, kõikide nende ohtudega toime tulla, kaks tuhat viisteist aastal võtsime vastu terrorismivastase seaduse ja rahapesuvastase seaduse, mis annab vastava raamistiku nende teemade käsitlemiseks, samas inimõigusi austades majandusvaldkonnas ütlesin, et majandus on toibumas ja Tuneesia äh, on oma rolli uuesti leidmas, konkurentsi saavut-, astumas äh, ja me oleme näinud äh, kolmeprotsendilist äh, kasvu sel aastal mis on võrreldav siis, mis on oluliselt parem kui eelmisel kuuel revolutsioonijärgsel aastal. lisaks nii-öelda must nimekiri eriti mis puudutab Euroopa äh, äh, mis puudutab äh, maksukäitumist, me ja ma arvan, et selle aasta lõpuks loodame me, et novembriks oleme me sellest nimekirjast välja saamas. me ei ole enam mustas nimekirjas maksuküsimustes ja loodame, et et äh, suudame ka selle finantstegevus rakkerühma nimekirjast äh, jäädavalt pääseda ja Euroopa Liit on meie jaoks tõesti oluline partner, kellega meil on strateegiline partnerlus ja paar sõna selle kohta, meil on väga hea meel, et meil täna on strateegiliste prioriteetide nii dokument kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend aasta kohta, lisaks prioriteedid sellejärgseks ajaks, Tuneesia äh, kes enne revolutsiooni tihtipeale leidis käsitlemist demokraatia mm, puudumise tõttu Euroopa Liidus, siis praegusel hetkel demokraatia on oluline edusamm, mis nüüd eksisteerib ja me soovime, et Euroopa Liit äh, ka seda meie suhetes arvesse võtaks ja võib-olla siis looks mingisuguse uue staatuse ja loomulikult on meie jaoks oluline ka see, et arvesse võtta kahte tähtsat parameetrit, äh, sümmeetria, ühest küljest tegemist on äh, siis äh, areneva, arenguriigiga võrreldes Euroopa Liiduga, teisest küljest progressiivsus julgeolekukoostöö äh, me, nagu öeldud, siis meil on juba väga oluline kogemuste pagas ja me oleme valmis ähm, äh, avatud koostööks äh, ja selle tugevdamiseks Euroopa Liidu liikmesriikidega ja koostööd võiks alati parandada, mis puudutab koostööd, materjale, teabevahetust. lisaks punkte, millele tahaksin äh, Äh, viidata, mis puudutab äh, õhuruumi. Tuneesia on väga palju jõupingutusi teinud selleks, et me Open Sky programmile saaksime allkirja anda ja see pall on Euroopa Liidu mänguväljakul. ma tean, et tuntakse muret kõik see, mis on seotud IMF-i ja Maailmapangaga, meil on IMF-iga kokkulepe kakskümmend kolm märtsil eelmisel aastal oli meil positiivne analüüs ja loodetavasti, et ka juuni lõpus saame positiivse kinnituse ning äh, suudame kinni pidada oma kohustustest, äh, meie põhireformidest, kolm-neli põhireformi, äh, sotsiaalkindlustus, riigiettevõtted, riigihaldus ja lisaks sellele ka äh, kompensatsioonikassa. loomulikult see kokkulepe on äh, Tuneesia jaoks veidi survestav aga me oleme valmis panustama sinna ja me teeme seda, aga piirangud vahendite osas ei tohiks ähm, kuidagi tõkestada meie kasvu, mida me Tuneesias nendime ja loomulikult äh, soovime alati Euroopa Liidu abi selleks, et äh, kaasa aidata ähm, reformide elluviimisel ja noort äh, demokraatiat edasi viia Need, lisaks nendele prioriteetidele tahaksime kinnitada, et äh, Tuneesia soovib jätkuvat koostööd Euroopa Liiduga, meil on aastatepikkune kogemus ja me soovime ellu viia meetmed äh, erinevates valdkondades ja täna hommikul rääkisime kommunikatsiooni puudumisest Euroopa Liiduga, me võiksime palju enam äh, väärtustada tehtud äh, Euroopa Liidu abi äh, on midagi, millest Tuneesias piisavalt ei teata, meil on vaja leida lahendusi, et inimesi paremini teavitada ja seda väärtust esile tuua, aga samas palun võtke teadmiseks, et äh, Tuneesia on väga positiivselt meelestatud, meil on universaalsed põhimõtted, äh, mis on ühised ja meie kodanikud on nendesse kiindunud ja ma arvan, et äh, see tee viib meid ainult edasi, Tuneesia noored elavad vabadusvaldkonnas ja ei ole kunagi valmis enam diktatuuri rüppe naasma ja lõpetuseks tahaksime tõesti, äh, et hinnatakse meie reformide ulatust, Tuneesiast on saanud riik, Äh, mis despootlikust diktatuurist, ükskõik kuidas seda nimetada, on väga äh, teistsuguse mainega tõelise demokraatiani jõudnud. demokraatia eksisteerib Tuneesias ja areneb igapäevaselt Eh, kohalikud ähm, valimised järgmisel nädalal on, on järjekordseks sammuks ning äh, on vaja toetada, investeerida meie demokraatiasse, eriti keerulisel ülemineku ajal majandusvaldkonnas ja loomulikult loodame meie äh, Euroopa partneritele, kes on meid alati olnud abistamas, aitäh! Merci bien. Thank you so much for your comments. Uh, okay.. aitäh. alustame siis arvamuste vahetusega, kui teile sobib. siis annaksin sõna kolleegidele kommentaarideks ning siis saate otse neile vastata, et arutelu oleks äh, põnevam. härra Tanšon. suur tänu, lugupeetud äh, peaminister, aitäh, et olete siia täna tulnud ja kindlasti tunneme me tõsist huvi Tuneesia suhtes siin äh, assamblees, mitmed missioonid on kohapeal käinud, mitmed kolleegid on väga huvitatud äh, selle riigi üleminekust. Te tuletasite meelde kõiki neid erinevaid aspekte ja ja, ja väga suur on surve, et Tuneesias teha justkui mudel, vaid põhiline on see töö oma riigi, oma äh, kodanikega ja tihtipeale lihtsalt survestatakse Tuneesiat võib-olla liigselt, samas on aga igal riigil oma spetsiifika ja teie ülesanne on äh, väga oluline. ma mõistsin, millised on majandusprioriteedid, äh, need on täiesti õigustatud, äh, aga samas üks küsimus, tulles tagasi julgeoleku küsimuse juurde ma mõistan, et olukorda on võimalik parendada, aga nagu ütlesite, siis Euroopa Liidu ja Tuneesia vahel terrorismivastases võitluses, eh, julgeolekusektori eh, reformis eh, ja ma mõistan, et kõik see on veidi aega võtnud, tahaksin teada, kas võib oodata midagi sidusamat, ma mõistan, et julgeoleku olukord äh, leiab ähm, kajastamist ka kahepoolsetes äh, suhetes, aga tahaksin teada, millised on need äh, koostöövormid Euroopa Liiduga. lisaks sellele te viitasite probleemile, mis on ka Euroopas, ehk siis need äh, välisvõitlejad, kes tagasi pöörduvad, kes Liibüas, Süürias ja Iraagis on äh, viibinud ja see väljakutse on väga oluline. kas teil on mingisuguseid hinnanguid selle kohta, mis puudutab äh, nende inimeste tagasipöördumist äh, või äh, ka nende sidemeid siis teiste usuvõitlejatega, aitäh! Would you like to answer one on one or should we take kas me võtame, vastate igale küsimusele eraldi või võtame mitu küsimust üheskoos? olgu üheskoos, neli kolleegi soovivad veel sõna. järgmisena kuue fraktsiooni nimel proua Veržia. Euh, suur tänu, härra peaminister, tere tulemast, olen siin. mul on väga hea meel teid siin näha ja kuulata. mul on väga kahju, et minu viimase Tuneesia viibimise käigus meie kohtumine ei õnnestunud ja tahan seepärast vabandada. ma olen nõus sellega, nendega, kes on öelnud, et Tuneesia abistamine tähendab toetamist äh, üleminekul äh, demokraatia teele. meie teeme siin, äh, mis me suudame üldiselt me kohalike valimiste vaatlejatena kohal ei käi, aga nüüd kolleegi juhtimisel, Fabio Castalno juhtimisel me seda teeme. kohalike omavalitsuste valimised on suurepärased, aga samas milline saab olema nende pädevus, milline on nende roll. lisaks sellele, te teate, me, mida mina tegin selle terrorismivastase võitluse teemal, millele ka teie viitasite, kuhu te olete selles osas jõudnud äh, kas lubaduste elluviimiseni hakatakse ka jõudma, kolmandaks äh, ning EKA küsimus äh, on neid, kes oleksid tahtnud äh, partnerlust äh, mitte ainult äh, majandus äh, lepet. Eh, milline on selle kokkuleppe oht Tuneesia põllumajandusele, mida te sellest arvate? Eh, näiteks oliiviõli ühest küljest ja teiseks eelmisel nädalal äh, Äh, kalastajad, kes tunnevad äh, muret äh, tuunikala osas, kas teil on midagi ka selle kohta mulle täpsustada? mis puudutab liikuvust, kas te arvate, et praegused läbirääkimised võimaldavad seda teha tasakaalustatult ja mitte ainult ühesuunaliselt, kodanike tagasivõtmine puudutab ka Tuneesiat ja viimaseks ähm, ei saa ma mainimata jätta järgmist, te rääkisite inimõigustest, jah, on edusamme, mis on tähelepanuväärsed, aga lisaks sellele äh, mõned teemad, mis pidevalt esile kerkuvad, mis puudutavad piinamist ja politseivägivalda, Äh, väga palju on vaja ära teha ja kas te saate meile ka selgitada seda, mis äh, puudutab äh, kaotasin nüüd ära tema nime, mis puudutab seda äh, ajutist kohtumõistmissüsteemi ja tahaksin teada, mida te arvate selle kohta, aitäh. Thank you, colleagues, try and keep it to aitäh, kolleegid, piirduge palun maksimaalselt kolme minutiga. järgmisena ECR fraktsiooni nimel härra Juurek. suur tänu, lugupeetud peaminister, aitäh selle teabe eest Tuneesia puhul on tegemist riigiga, mis on geograafiliselt ja poliitiliselt meile lähedane ja mulle teevad, tekitavad huvi järgmised küsimused. esiteks, see, mis puudutab äh, ebaseadusliku rände suurenemist äh, Tuneesiast, mitte ainult äh, rändebaasina, aga lisaks ka, mis puudutab Tuneesia kodanike ebaseaduslikku rännet, kuidas te kommenteerite seda uut mudelit teie kodanike puhul ja lisaks sellele Open Doors äh, instituut on meid teavitanud äh, teatud äh, sallimatuse küsimustest, mis puudutab kristlaste olukorda, kas te olete täheldanud seda sotsiaalset fenomeni, see ei ole poliitiline tege-, mingit juriidilist diskrimineerimist ei ole, aga sotsiaalvaldkonnas, kas need isikud, kes on otsustanud äh, Äh, kristlasteks hakata saavad ka Tuneesia ametivõimudelt kaitse, aitäh! Thank you, Mr Jurek! aitäh, härra Jurek, Roheliste nimel, härra Matsalesi! Merci beaucoup, monsieur le president! aitäh! tahaksin äh, kõigepealt väljendada, et äh, Tuneesia ei ole meie jaoks mitte ainult äh, naaber, aga ka meie partner, tegemist on ainsa Magrebi riigiga, kes on demokraatlikul äh, teel väga sügavalt sellele üle minemas ja seega oleme tihtipeale šokeeritud, äh, nähes, kuidas mõned Euroopa parteid kohtlevad Tuneesiat kui ühte järjekordset naabrit tegemist on tõesti riigiga, kes on äh, demokraatia teel, mina olen hispa-, hispaanlane, ma tean seda väga hästi, tegemist on äh, arenguprotsessiga, mis ei lõpe kunagi. mul on mõned küsimused ka lisaks teile esitada, see, mis te ütlesite selle äh, ajutise kohtusüsteemi, kohtumõistmiskomisjoni kohta, millised on juriidilised tagajärjed, mis puuduvad, puudutavad Benali liitlasi ja mis puudutab äh, ka ohvrite õigusi ja kompensatsioone? ma olen teiega täiesti nõus, et äh, majanduskoostöö lepingu osas on vaja tagada sü-, sümmeetrilisus, seega tahaksin teada, mida te plaanite äh, selliste kaubanduslepete osas esile tuua ka seoses eh, Pariisi kliimakokkuleppe ja keskliku arengu eesmärkidega ja me suudame eesmärkidele palju paremini leida, jõuda siis, kui meil on kestlikud lahendused. lisaks ka see, mis puudutab energiasüsteemi, minu arvates te rääkisite sellest, olen näinud erinevaid analüüse äh, Äh, Tuneesia kohta, kas praegusel hetkel olete liikumas täieliku dekarboniseerimise suunas ja, ja millal see võiks aset leida. lisaks keskkonna ja majandusvaldkonnast, see puudutab fosfaadi äh, tööstust, millel on tähtis äh, seisund. meie Euroopas oleme muutmas kadmiumi määrasid, mis on aktsepteeritavad, et need oleksid võimalikult madalad selleks, et kaitsta tervist ja keskkonda, mida on vaja teha teie äh, riigis selleks, et äh, aidata neid eesmärke tagada, aitäh! Thank you, we come to our final three aitäh, nüüd viimased kolm kõnelejat, esiteks härra Castaldo. aitäh, tegemist on ähm, suur au on siin täna teid äh, vastu võtta. meie väliskomisjonis, mul on mitmel korral olnud võimalus äh, Tuneesia rolli esile tõsta Vahemere piirkonnas, olen olnud raportöör parlamendis ja loomulikult äh, tervitan ma hea meelega äh, institutsionaalseid reforme ja samme, mida viimastel aegadel on ellu viidud ja loomulikult on mul hea meel ka juhtida seda valimisvaatluste missiooni, mis leiab aset tuleval nädalal kohalike omavalitsuste valimiste jälgimiseks. sellega seoses on mul mõned küsimused. eelmisel aastal oli teatud tõkkeid mis puudutas äh, valimiste sõltumatuse tagamist äh, ja ka mingit kriitikat. nüüd ma ta-, sooviksin teada, kas olukord on äh, äh leidnud leevendust ja kas võib eeldada, et kõik vajalikud sammud valimiste läbirääkimiseks on astutud. lisaks sellele tahaksin teilt küsida ka äh, milline on see poliitiline mõju, mida need äh, valimised endaga kaasa toovad riiklikul tasandil, jah, need ei ole parlamendivalimised, aga need leiavad aset äh, igal pool ühel ajal kogu riigis ja kindlasti erinevad parteid üritavad äh, Äh, ka riiklikul tasandil muudatusi ellu viia. lisaks sellele sooviksin ma küsida midagi ka Liibüa kohta, mis on teine äärmus. me oleme näinud äh, erinevaid üleminekupüüdlusi ja teie riik on positiivne näide, kes on tõesti pühendunud poliitilisel, juriidilises valdkonnas ja on hetkel veel majandus-, sotsiaalvaldkonnas ülemine-, muutumas, äh, aga lisaks sellel mis puudutab härra Artari tervist, ähm, milline on teie arvates see mõju, äh, mida see omab selles osas, mis puudutab julgeolekut äh, ja mis puudutab piirikontrolli, ma tean, et te olete astunud olulisi samme äh, piirikontra-, piirivalve osas. lisaks sellele, mis puudutab ka seda musta nimekirja, siis me tõesti loodame, et peatselt on äh, võimalik äh, lubadusi äh, täita ja võimalikult kiiresti Tuneesia sealt nimekirjast maha võtta ja positiivselt lõpetaksin sellega et, et nelikümmend protsenti Äh, on naised, kolmkümmend kaks protsenti noored ja see on tõesti väga hea äh, näide, aitäh. Grazie, Fabio Castaldo. aitäh, Fabio Castaldo, nüüd härra Kaaler. aitäh oh,. räägin saksa keeles tere tulemast ka minu poolt, härra peaminister mul on väga hea meel, et te vahetult ennem kohalike omavalitsuste valimisi siia, siia tulite. Äh, kanal kolm. aga pange nüüd kell ka nulli. olgu, aitäh, tere tulemast, härra peaminister, äh, vahetult ennem kohalike omavalitsuste valimisi mina olin esimene Euroopa Liidu peavalimisvaatleja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Rahvusassamblee valimistel. mul on väga hea meel, et nüüd lõpuks natukene hilinenult küll kohalike omavalitsuste valimised toimuvad. mul on hea meel ka selle üle, et te võtsite arvesse ka meie juba äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tehtud soovitust, et ka relvajõududesse kuuluvad inimesed, sõdurid, võivad osaleda valimistel, see on ju täiesti normaalne. siis lisaks sellele, mida kolleeg Veržia ütles, sooviksin ma küsida äh, kohalike omavalitsuste pädevuste kohta ning ka selle raha kohta, mida nad saavad, kas see uus demokraatiline äh, legitiimsus, seda võiks kasutada selleks haldusreformiks Äh, praegune keskvalitsus on liiga suur ja võib-olla saaks pädevusi laiali jagada madalamale tasa, tasandile. Äh, et nad seal tõhusamalt toimiksid, see oleks äh, üks, üks probleemide põhjus on ka just see, et erinevate tasandite vahel on koostöö liiga kehv, võib-olla saaks kasutada neid valimisi ka tõhususe tõstmiseks, siis äh, see pärandiõigus, kas äh, siin võib, äh, mõnel puhul võib siis kehtida islamiõigus, teisel puhul tsiviilõigus, millised teie kavad siin on? siis see võimalik öö, terroris kahtlustatavate inimeste öö, naasmine džihaadist, kuidas sellega on? meil on mõningates riikides ka probleeme öö, Tuneesia kodanike naasmisega, keda kahtlustatavatena kinni peetakse, ka meil Saksamaal on siin menetluslikke probleeme sellega. kas teil on mingisuguseid lahendusi? ning viimane küsimus. vahest täpsustate, kuidas on turismistatistika arenenud? referentsaasta ilmselgelt on kaks tuhat kümme, kuidas võrreldes sellega äh, praegune olukord on? minu arvates see teema väga tähtis, ma loodan, et paljud, paljud eurooplased tulevad teie juurde, et teie majandus ka tugevneks, aitäh! aitäh, Mihhail Kaaler! ja viimasena kolleeg Milan Mon. Bienvenido, senor primer ministro, yo lo primero que tengo que hacer es pedir excusas porque aitäh, härra peaminister, ma vabandan, et ma tulin natukene hilja pärast seda, kui te olite alustanud juba oma ettekannet. ma olin eh, just kalanduskomisjonis ning te mõistate ka ju, kui oluline see teema on, sest te olite ka mõned aastad tagasi kalandusminister. demokraatia rindel on saavutatud päris palju. turism on loomulikult ka suur väljakutse, aga tundub, et asjad liiguvad ja õiges suunas, te olete demokraatlikuks eeskujuks oma piirkonnas ning me tervitame teid tõesti soojalt mis puudutab sidemeid Tuneesia ja Euroopa Liidu vahel, siis kui vaadata Euroopa Liidu naabruspoliitikat, siis seal on astutud mitmeid olulisi samme. aga volinik Haan on kutsunud üles looma komisjoni, mille puhul oleks väga oluline säilitada ka need finantsinstrumendid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, toetamaks Tuneesiat. Tuneesia on sellest kõvasti kasu saanud, seega minu arvates peaks need instrumendid alles jääma. turism. Te mainisite, et tööhõive on üks suuremaid probleeme, millega revolutsioonijärgses Tuneesias on tegeletud. ma sooviksin küsida, kuidas välisinvesteeringud võiksid anda oma panuse tööhõive parandamisesse. siis rändevood, meie tegeleme siin äh, ebaseadusliku rändega, mis on tõsine probleem nii Tuneesia kui Euroopa Liidu jaoks, mida me saaksime ära teha, tagamaks, et äh, rändevood oleks regulaarsemad, korrapärasemad. aitäh! suur tänu, kolleegid, selle suure hulga küsimuste eest. härra peaminister, teil on nüüd umbes kümme-viisteist minutit vastamiseks, palun. see on raskem kui Tuneesia parlamendis. aitäh nende küsimuste eest. tegemist on võimalusega ka meie jaoks äh, Äh, selgitada mm, nüansse, mis äh, teinekord meedias ebaselgeks jäävad. me mõistame, et meil on ka teatud kommunikatsiooniprobleeme, et kajastada seda, mis Tuneesias aset leiab, me peame seda parendama ja õiget informatsiooni paremini edastama. välja toodi mitmed teemad ja alustaksin julgeolekuga, jah, meil on Euroopa Liiduga ka vastav koostööprogramm tihtipeale on kergem kahepoolseid julgeolekusuhteid ähm, kui Euroopa tasandi suhteid edasi arendada see vastab tõele, aga selle programmi osas äh, oli väike äh, blokaad, aga nüüd see lähipäevil peaks lahendama, mis äh, mis puudutab meie inimeste kohalolekut äh, Afganistanis, Süürias, Liibüas äh, võitlejate osas, siis on tegemist äh, umbes kolme tuhande tuneeslasega, kes on läinud võitlema. selline arv on meil hetkel olemas ja me ka ajakohastame seda igapäevaselt. mitmed saavad konfliktitsoonides surma, mitmed on, satuvad vangi meil on regulaarsed missioonid selleks, et kaasajastada neid nimekirju ja selleks, et meil oleks rohkem teavet. kuidas neid kohelda, ma tean, et kõik Euroopa riigid, kus ma kohtun, valitsusjuhtidega muretsevad äh, nende inimeste pärast, nende terroristide pärast, kes tagasi pöörduvad ja me võtsime kaks tuhat viisteist aastal vastu seaduse, nagu ma ka ütlesin, mis on terrorismivastane ja rahapesuvastane seadus ja ka äh, rakkerühma missioon, kes meil käis, äh, tuli pärast selle seaduse, enne selle seaduse vastuvõtmist, ehk siis see ei olnud veel rakendunud see seadus äh, näeb ette, et kõik tuneellased, tuneeslased, kes on osalenud terrorirühmistustel välismaal, arreteeritakse äh, lennuväljal osalemise eest ning äh, juriidiline raamistik võimaldab neid arreteerida. loomulikult peame me olema väga ettevaatlikud äh, sest nende välisvõitlejate puhul on väga palju seotud ka Liibüaga, see, mis puudutab Daeshi, Mosulit ja Süüriat, siis on teatud vood, mis tekitavad äh, täiendavat muret meie jaoks äh, Tuneesias ja sellepärast ma ütlesin, et äh, julgeoleku teema on meie jaoks ülioluline. ka meie suhetes Euroopa Liiduga Tuneesia kaitseb justkui ka Euroopa Liidu lõunapiiri rünnakud, äh, äh, mis viidi ellu Manchesteris, olid mingil määral Liibüas ette valmistatud, ehk siis on teatud sidemeid, äh, mille osas me peaksime olema valvsamad meil on viissada kilomeetrit piiri Liibüaga, me üritame seda turvata, meie sõprade eh, sakslastega on meil elektrooniline eh, seiresüsteem käivitamisel. me oleme üks vähestest, kes Liibüaga on piiri avatuks jätnud, eh, kuna meie rahvaste vahel on väga tihedad ajaloolised suhted tegemist on tõsise probleemiga, mis puudutab neid tagasipöördujaid ja me üritame seda korraldada, me oleme ettevaatlikud äh, võimalike äh, probleemide tõttu. tegemist on täiendava parameetriga julgeoleku ohule, olukorras. me üritame välja töötada ka vastavat lähenemist ja me näeme siin teatud piiratust, vaid üritame kaugemale minna, lähtuda mitmetest valdkondadest, lisaks julgeolekule arvesse võtta ka haridust, noori, kultuuri, selleks, et äh, vältida, et noored äh, terrorismiga kokku puutuksid, me oleme võitlemas äärmusluse terrorismiga mitmetest sammastest lähtuvalt äh, kultuuri, hariduse äh, ja noorte teemadest lähtuvalt tihtipeale on tegemist noortega, kes on lootusetus olukorras, kelle puhul on ohtu kalduda terrorismi või ebaseadusliku rände teele. selles osas, mis Euroopas aset leiab, siis äh, meil on vastav raamistik äh, ja oht on kõikjal. küberkuritegevus, näiteks tuneeslane, kes Saksamaal rünnaku korraldas, ta läks kaks tuhat üksteist aasta Tuneesiast ja tol hetkel ei teadnud me midagi, et tegemist oleks terroristiga, ta oli lihtsalt äh, pisikriminaal, kriminaal. radikaliseerumine leidis aset Euroopas ja leiab aset Euroopa vanglates. dünaamika on muutumas ja seetõttu on väga oluline koostöö julgeoleku valdkonnas, tegemist on üleilmse ohuga, mille osa, mille riskid eksisteerivad kõikjal ja seega me peame tõesti tugevdama äh, koostööd ja teabevahetust äh, selles valdkonnas. Äh, lisaks toodi välja ka kohalike omavalitsuste valimiste teema tegemist oli aeglase protsessiga, et selleni jõuda, me panime paika kolm olulist elementi territoriaalne lahtisidumine Tuneesia puhul on tegemist territooriumiga, kus kolmandik äh, rahvastikust ei olnud kaetud omavalitsustega ja seega me pidime nii-öelda kõik äh, lahti lammutama ja, ja võimaldama juurdepääsu kõigile teenustele, tegemist oli olulise äh, lähenemisega, et tagada kõik vastavad teenused. valimisseadus, nagu öeldud, siis see äh, võimaldas suurendada noorte eh, naiste liikumispuuetega inimeste juurdepääsu. kolmandaks, eh, kohalike omavalitsuste seadus, mis võtab arvesse nendele antavate pädevuste üleviimist, see on hetkel väga kuum teema meie parlamendis, et millised eh, pädevused üle suunatakse sellele tasandile ning avaliku halduse toimimine kohalikul tasandil on samuti äh, arutelus. põhiväljakutsed äh, detsentraliseerimises on inimressurss ja rahastamine kohalikul tasandil, äh, mille osas meil on hetkel veel mõlema puhul raskusi, tegemist on oluliste aspektidega, et edusamme saavutada. tegemist on protsessiga, mis võib äh, olla üsnagi hirmutav. me oleme harjunud tsentraliseeritud lähenemisega, seega detsentraliseerimine võtab aega. meil on ette nähtud äh, mitmeaastane protsess mitmetes Euroopa riikides äh, öeldakse ja näiteks Belgias räägitakse detsentraliseerimisest alles nüüd, ehk siis me näeme, et see kõik võtab palju aega. oliiviõli küsimus. me oleme Euroopa Liidult palunud täiendavat kvooti, sest tegemist on äh, tähtsa tootega Tuneesia jaoks. ausalt öeldes me äh, ei ole seda nüüd äh, kuidagi konkreetselt arvestanud, tegemist oli lihtsalt ühe palvega. proua Belgia, teie ajalooline sõnavõtt Tuneesias on kõigil äh, veel senini peas ja mis puudutab majanduskoostöö kokkulepet, äh, siis äh, kõik leidis aset ühel ajal, meil on keeruline üleminekuaeg, majanduse toibumine, teisest küljest surve, mis puudutab riigiaparaati rahastamist, lisaks oluline surve ka sotsiaalvaldkonnas, samas oli meil väga palju inimesi vaja võtta äh, teenistusse ja nüüd äh, üritame me vähendada tööjõudu varajase pensionile mineku ja muu kaudu ja on teatud äh, probleeme, mõned organisatsioonid, vabaühendused on astunud dialoogi selleks, et et selgitada, et selle majanduskoostöö lepinguga on tegemist olulise eelisega, kui seda õigesti rakendada äh, ja tegemist on täiesti erinevate äh, majandustega, tegemist on vaja, meil on vaja teekaarti ja põhimõtteliselt meie oleme pühendunud äh, enam kui seitsekümmend viis protsenti meie kaubavahendusest on Euroopaga eh, ja tuhandeid Euroopa ettevõtteid on avanud eh, oma uksed ehm, Tuneesias ja seega see majanduskoostöölepe on väga tähtis meie jaoks koostöös Euroopa Liiduga. ning mis puudutab seda äh, ajutist õigusmõistmiskomisjoni, ja tegemist ei ole ainsa vahendiga, mis üleminekuõigust rakendab, vaid selle komisjoni lõpetamine on tehtud äh, saadikute poolt, kes äh, selle otsuse tegid, meil oli võimalik aasta sellega jätkata, aga ähm, parlamendisaadikud leidsid, et see instants sellisel kujul peab oma töö uksed kinni panema kolmekümne esimesel mail nii nagu ma ütlesin, siis see ei tähenda, et üleminekuõigus äh, rakendamata jääks ja saadikud hääletasid sellel viisil sellepärast, et nad leidsid, et see tribunal on oma esialgsest ülesandest kõrvale kaldunud. praegusel hetkel on meil käsil mitu protsessi, mis puudutavad hüvitisi ja muud milleks oli ette nähtud, aga praegusel hetkel on meil vaja leida vahend, mis võimaldab lepitada omavahel tuneeslasi oma minevikuga ja igal juhul äh, oleme me arvesse võtnud kõiki ettepanekuid ja need on edastatud äh, selleks, et äh, neid juhtumeid käsitleda veel paar kiiret äh, vastust, äh, turism, nagu te teate, siis kolm terrorirünnakut kaks tuhat viisteist aastal tõesti äh, vapustasid meie turismisektorit ning see olukord muutus, pooled turistidest praegu on naaberriikidest Alžeeriast ja Liibüast, põhiliselt meie Alžeeria sõbrad äh, iga-aastaselt ja mis puudutab julgeolekupiiranguid, eh, mis eh, on seotud mõningate Euroopa riikide poolt, eh, siis on, või nende piirangute lõpetamist oleme näinud ka olulisel määral Euroopa turistide tagapüüdimist. kolm miljonit naaberriikidest turisti, kaks miljonit Euroopast, eriti mis puudutab sakslasi, prantslasi ja itaallasi ja prognoos kaks tuhat kaheksateist aastal on väga positiivne Äh, prognoosime kaheksat miljonit äh, turisti. ebaseaduslik ränne. see, mis sel aastal aset leidis, on seotud ka Liibüaga, meil on olnud ebanormaalne laine me oleme üritanud seda lainet peatada, mis puudutab koostööd liikuvuse osas, siis me oleme avatud igat tüüpi koostööks äh, tagasivõtu või, äh, või kvootide suurendamise osas li-, ning äh, meie ränne puudutab loomulikult erinevaid juhtumeid ja ja me teeme koha peal olulisi jõupingutusi. süsiniku valdkonnale ma ei oska vastata, sest see on minu jaoks liiga keeruline. Äh, politseivägivald, äh, piinamistele viitamine ka Euroopa riikides on äh, menetlustoiminguid, mis on avatud iga juhtumi puhul võetakse vastu vastavad karistused, on olnud juhtumeid, kus inimesi on äh, süüdi mõistetud, vangi pandud ning äh, riigi üleminek diktaatorlusest demokraatiale nõuab õppimist ning õppimise käigul äh, ka institutsioonide tasandil, kus politseiorganisatsioon peab muutuma ja uute väljakutsega toime tulema, eriti mis puudutab terrorivastast võitlust, uut tüüpi äär-, äärmuslust, terrorism, millega me peame silmitsi seisma kõikide nende rünnakute käigus, on on meid muutnud väga ettevaatlikuks ja kõik äh, tegevused peavad aset leidma inimväärikusele kohaselt ja nii edasi ja tõesti tuleb arvesse võtta Tuneesia konteksti, see on tõesti radikaalne äärmuslik muudatus. Hispaania on sarnast kogemust äh, näinud ja praegu peate ju mõistma, et ainult seitse aastat on re revolutsioonist äh, äh muu-, möödunud. me peame seda noort demokraatiat hoidma, meil on olulised majandusväljakutsed ja julgeolekupiirangud, me oleme väga palju investeerinud äh, julgeolekuvaldkonda, tegemist ei ole olnud riigiga, kus oleks sõjaväevarustusse väga palju investeeritud, sest varasemalt olid meil suurepärased suhted naaberriikidega, nüüd on meil uued väljakutsed tänu terrorismile ja Tuneesiat rünnati just seetõttu, et tegemist on demokraatiaga, tegemist on äärmusliku muudatusega, mida me pidime üle elama ja loodame toetust Euroopalt noorele riigile tegemist ei ole ainult äh, majandusliku, vaid ka geopoliitilise, strateegilise väljakutsega. see ei puuduta mitte ainult majandusraskusi, vaid tegemist on riigiga, kellel on sarnased väärtused nagu teil, tuneeslased, noored on need, kes äh, korraldasid revolutsiooni selleks, et elada vabaduses ja demokraatias, tegemist on olulise nüansiga ja äh, see tõesti sai aset leida tänu sellele, et äh, meil oli äh, väga suur vabaühenduste liikumine, meil on olnud väga palju naisi, kes on saanud hariduse, meil on olnud kogu aeg tähtsa, tähtis võrdõiguslikkus naiste ja meeste vahel. ja nagu öeldud, siis võtsime vastu ka vastava seaduse meil on olulisi väljakutseid äh, olulisel ajahetkel ja me leiame, et äh, Euroopa Liit meie liitlasena peab seisma Tuneesia kõrval sellel raskel hetkel. ma tean, et kõnelesin ilmselt pikemalt ja aeg on piiratud, aitäh. aitäh, härra peaminister. tõenäoliselt nagu Tuneesia parlamendis pidite tänagi vastama karmidele küsimustele tuletaksin meelde, et Ahveti komisjoni äh, delegatsioon külastab äh, Tuneesiat ja Alžeeriat kuueteistkümnendast kahe, kahekümnenda juulini või umbes sealkandis. ja siis saame kindlasti vahetada uuesti arvamusi. me soovime teile head äh, kohtumist president Tajaniga täna pärastlõunal ning siis turvalist reisi Luksemburgi ja Hollandisse kahepoolseteks läbirääkimisteks. suur tänu veel kord, et te tulite siia, et leidsite aega, et arutada küsimusi, mis on seotud meie jaoks väga-väga tähtsa riigiga, suur tänu ka äh, härra suursaadikule suurepärase töö eest, alati on väga meeldiv teid siin näha. suur tänu veel kord! Colleagues. head kolleegid. me oleme natukene ajast maas. aga nüüd lähme kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. tervitan siin härra Nizar Hairallad, kes on Iraagi äh, asevälisminister, tere tulemast siia. meil on suur au teid Brüsselist tervitada, härra, härra Laa, teie külaskäik parlamenti on väga ajakohane, alles eile toimus meil esimene arutelu arutelu partnerlus- ja koostööleppe osas Euroopa Liidu ja Iraagi vahel ja nagu te teate, siis parlament peab andma rohelise tule, enne kui saab läbirääkimistega täiel määral alustada. paari teemat juba eile käsitlesime, asjad liiguvad teie riigis. kaks kuud tagasi Kuveit korraldas Iraagi rekonstrueerimise teemal konverentsi ja kaheteistkümnendal mail toimuvad valimised. meile pakub huvi, millised on edasised arengud teie riigis ja viimaste aastate jooksul on Iraagi valitsus suhelnud ka naabritega, et piirkonnas tasakaalu, tasakaalustaja rolli täita, see on väga keeruline ülesanne. millised on ka Iraagi välispoliitilised prioriteedid? nii laiemalt kui regioonis. teen ettepaneku, et kõnelete kümme-viisteist minutit ja siis äh, toimub äh, küsimuste-vastuste voor. suur tänu ja veel kord tere tulemast! Uh, aitäh! ma väga hindan seda võimalust teiega siin Brüsselis kohtuda Iraagi ja Euroopa Liidu vahelised suhted on meie välispoliitiliseks prioriteediks. tahame pikaajalise partnerluse nimel koostööd teha, me usume, et Euroopa Liit on Iraagi toetamisel kõige olulisemaks liitlaseks, et me saaksime üle minna demokraatia suunas me soovime selliseid eh, edukaid pikaajalisi partnerlusi luua. Iraagis oleme viimaste aastate jooksul olnud edukad mitmetes valdkondades partnerlus rahvusvahelises koalitsioonis, eh, meie võitlus Daeshi vastu, selleks palusime ÜRO-lt eh, logistilist toetust, Äh, sõjalist nõuannet, meil on kohapeal piisavalt võitlejaid, me saavutasime edu ja nüüd tahaksime koostööd teha rahvusvahelise koalitsiooniga, et võidelda terroristlike liikumiste põhjustega. me mõistame, et kriis Lähis-Idas, olukord Süürias, Liibüas seda kõike on oluline silmas pidada ja leiame, et eh, meil on vaja piirkonnas stabiilsust ja seetõttu oleme välja töötanud sellise tagasihoidliku koostöövormi regioonis, tahame naabrite ja teiste Araabia riikidega piirkonnas eh, suhteid luua, see on väga keeruline ülesanne, aga me oleme veendunud, et kui meil ei ole sellist liitu, siis ei saa me panustada piirkonna arengusse positiivselt. me tahame olla nende hulgas, kes aitavad neid kriise leevendada. hiljuti olid meil head suhted Saudi Araabiaga, Türgi, Iraaniga, sõltumata sellest, et meil on väga suuri erinevusi omavahel. me tahame kasutada läbirääkimistel rahumeelseid vahendeid, aga me usume, et järgnevad paar aastat regioonis kujunevad väga keerukaks mitte ainult Iraagi jaoks, vaid kogu piirkonna ja ka Euroopa jaoks ning seetõttu koostöö Euroopa riikidega ja Euroopa Liiduga on meile abiks, sest me tahaksime, et meie suhted tugineksid koostööle, koostööle keskkonna, veevarude, kaubanduse, investeeringute osas ning tahaksime, et ka naaberriigid osaleksid Iraagi ülesehitamisprotsessis. me leiame, et ülesehitamine on oluline kogu Iraaki silmas pidades meil on väga suuri, suur võimalus nüüd seda ära kasutada koostöös Iraagi valitsusega. loome uued tingimused ettevõtetele, paremad tingimused välisettevõtetele. struktuuriliste probleemidega võitlemine vajab aega, aga on palju otsuseid, mida Iraagi valitsus võib nüüd langetada, et tegemist oleks hea ärikeskkonnaga. me usume, et Euroopa saab Iraaki toetada, et Iraagiks kujuneks keskus regioonis loodetavasti saavad paljud Euroopa Liidu delegatsioonid Iraaki külastada, et näha, millised on olnud arengud ja ma tõesti usun, et Iraagis on nüüd olukord muutunud. tõenäoliselt varasemad kogemused äh, olid teistsugused ja seetõttu valimised kahe nädala pärast on andnud uut lootust. nüüd küll teatud poliitilised rühmitused ürit-, üritavad meid ajas tagasi viia. see ei tähenda, et valimistulemused selliseks kujunevad, aga see annab aimu, milline võib olla tulevik, me oleme üle minemas demokraatiasse. me räägime rahumeelsest üleminekust. sellist lähenemist ei ole toimunud üheski Araabia riigis ja ka valimiskultuur iseenesest, valimiste kultuur on oluline ja Bagdadi tänavatel on näha ka tegelikku konkurentsi nüüd valimiste kontekstis. loomulikult meil on vaja Euroopa Liidu toetust, me räägime õigusriigi põhimõtetest ja nende elluviimisest me ei võitle mitte ainult Daeshiga, aga juba alates kahe tuhande kolmandast aastast oleme me võidelnud terroristide vastu ja valitsuse poliitika on olnud liikuda rahvusvahelise koalitsiooni suunas, pakkuda paremaid koolitusi ka riigi sõjaväele, aidata parlament, riigil ellu rakendada õigusriigi põhimõtteid ning seetõttu Euroopa Liidu pakutud toetus viimase kümne aasta jooksul on olnud äärmiselt tähtis. me usume, et pädevuste arendamine, koolitused on Iraagi jaoks vajalikud ja seda saab pakkuda Euroopa Liit, eriti just inimõiguste vallas, kohtuvõimu vallas ning ka muude oluliste valdkondade lõikes. me väga hindame Euroopa Liidu seisukohti ja toetust Iraagi toetamisel. see ei puuduta ainult äh, riigi taasülesehitamist, vaid ka kohalike omavalitsuste rolli. föderaalvalitsuse huvides on et meil oleks kaasav lähenemine ning kaasatud oleksid ka poliitilised ja usulised vähemused, seetõttu üritasime edasi lükata kohalikke valimisi järgmise aastani, et ka provintside esindajad saaksid paremini oma seisukohti kuuldavaks teha. nüüd on ka opositsioonil võimalus äh, esindatud saada, see puudutab kogu poliitilist protsessi. nüüd on kõik kaasatud üldvalimistesse. me oleme praeguse olukorraga väga rahul. aga selleks, et valitsus saaks aidata sisepagulastel oma kodudesse tagasi minna, see ei ole olnud ainult äh, Iraagi valitsuse priori-, teed, vaid ka siin on kaasatud ÜRO, eriagentuurid, vabaühendused, Euroopa Liit. me leiame, et probleemid on suured, aga meil on nüüd selge suund lähitulevikuks ja me loodame, et üleminek demokraatiasse liigub õiges suunas, aitäh! Thank you suur tänu selle lühikese, kuid sisuka sõnavõtu eest ja nüüd on meil aega aruteludeks. nüüd annan sõna kolleegidele ja siis teil on võimalus vastata. kõigepealt Arnaud Dejon, Rahvapartei, palun. suur tänu, lugupeetud asevälisminister, selle sissejuhatuse eest Iraak on sisenenud äh, stabiliseerumisfaasi, mis on ülioluline ja me loodame, et see on vähem kaootiline kui varasemad aastad veendumus, et Euroopa Liidul on oluline roll täita ja ma tõesti tervitan teie kutset koha peale tulla, see on meie äh, parlamendi jaoks väga oluline, me oleme mitu korda varasemalt üritanud äh, oma institutsiooni poolt ja me oleme olnud veidi kartlikud ja ma loodan, et meil on võimalus ka koha peale tulla, eriti mis puudutab julgeoleku valdkonda ning ka juhtimise teemat, nagu te ütlesite oma sõnavõtu lõpuosas, siis juhtimise osas territooriumitel, mis äh, Islamiriigilt on tagasi võidetud, on äh, võtmeks äh, püsivuse tagamiseks äh, stabiliseerimise teel ning vältida nende terrorirühmade tagasitulekut. vaatamata kõigele on mul küsimus Euroopa Liidu rolli kohta näiteks just julgeolekuvaldkond, mida te ühe koostöövaldkonnana välja tõite, küsima endalt tõesti, et mis on see roll, mida me saaksime täita kas see roll ei ole juba täidetud äh, USA ja Iraani poolt, äh, kaks äh, suurt riiki, kes koha peal aktiivselt tegutsevad, ja kas te tõesti leiate, et meil on seal mingisugune roll täita, samas kui need kaks suurt riiki juba väga palju julgeolekuvaldkonnas tegutsevad ja kui jah, siis milline teie arvates oleks see spetsiifiline roll, mida Euroopa Liit saaks täita, aitäh! Merci, Anu Dajon, would you like to? aitäh! kas soovite vastata, härra minister? suur tänu, ma hindan teie küsimust kõrgelt. Teie küsimus on väga oluline, sest äh, üks teemasid, mis meie valitsusele muret teeb, on see, kuidas saaksime luua tingimused vabastatud piirkondadele. see puudutab töökohtade loomist, võimaluste andmist inimestele, kuidas meelitada sinna investeeringuid ja kui me räägime investeeringutest, siis üks tegelikke võimalusi Iraagi valitsusele rekonstrueerimisel on just see, sellepärast et stabiliseerimisprotsess on väga ressursimahukas selleks, et taastada põhiteenused nendes piirkondades ning haiglate esitamine, ehitamine, koolide, teede ehitamine avalike asutuste ehitamine, see kõik on väga tähtis. ma tõesti usun, et siinkohal on äärmiselt tähtis Euroopa Liidu roll, sest isegi Ameerika Ühendriigid ei suuda seda toetust pakkuda, kui me räägime koolitustest, pädev, pädevuste arendamisest, siis Euroopa Liit on Iraagis juba kaasatud. mis puudutab inimõigusi, õigusriigi põhimõtete rakendamist, siis Euroopa Liidu esindajad juba nõustavad valitsust ja see koostöö on väga tähtis, ma tõesti usun, et Euroopa Liidu ajalugu riikide toetamises äh, on selge ja teised riigid sellist toetust üleminekuperioodil pakkuda ei suuda hiljuti on Euroopa Liit saatnud välja meeskonna, et aidata ellu viia julgeolekureformi, mis puudutab Iraagi sõjaväe ümberkorraldusi, taktikalisi ja strateegilisi lähenemisi, millega just praegu tegeletakse ja usaldus äh, julgeolekuorganisatsioonide vastu on suur ning samamoodi kohtunike koolitamine on väga hea võimalus, et äh, ellu viia õigusriigi põhimõtteid ja see kõik on Iraagi jaoks kriitilise tähtsusega. Euroopa Liit saab ära kasutada ka oma häid suhteid teiste riikidega selles piirkonnas ning siin teeme juba Euroopa Liiduga koostööd, sest me tõesti usume, et koostöö vaim ja mõte koostööst on piirkonna jaoks midagi uut, sest varasemalt on ainult äh, lähtutud konkurentsiks, konkurentsist, kõik üritasid olla piirkonnas liidriks ja selleks kasutati valesid äh, valikuid. ei kasutatud seda konkurentsi positiivses mõttes ja siin saab meile abiks olla Euroopa Liit. juba eile arutasime võimalust, et Iraak kutsub üles naaberriike koostööd tegema keskkonna ja energia teemadel, mis ei ole nii poliitiline, mis võiks olla tundlik teema. Iraagis tahaksime olla sõltumatud sellistest äh, vastuoludest Saudi Araabia ja Iraaniga suheldes. me ei taha olla konkurendiks, kui me räägime Türgist ja Katarist, me tahame tagada, et piirkonna kriise lahendatakse rahumeelselt. me usume, et Süürias või Jeemenis vägivalla kasv ei vii mitte kuhugi meil on Süürias olnud vägivald kasvamas viimased kuus aastat ja me ei ole leidnud sellele lahendust. me usume, et Euroopa peab olema kaasatud selliste piirkondlike kriiside lahendamisse, sest me oleme näinud äh, põgenike ja terroriste nad ei ole Euroopast kaugel. Ameerika Ühendriikide jaoks on probleem võib-olla natukene teine. Nemad on pisut eemal, aga Euroopa Liidu huvides on toetada Iraaki, Tuneesiat ja teisi riike, kes tõesti püüavad äh, muudatusi ellu viia. toetamiseks on nii palju võimalusi ja me oleme juba seda toetust kogenud ning tahaksime äh, samas suunas jätkata. meie oleme valmis ka omalt poolt pingutama. aitäh. head kolleegid, kas on veel märkusi, küsimusi? tundub, et mitte. siis härra minister, kas tahaksite lõpetuseks veel midagi öelda? ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest ja ma loodan, et on lootust äh, ka, et teie delegatsioon külastab Iraaki, te olete alati teretulnud. aitäh, härra minister, ma võin teile juba lubada, et väliskomisjon plaanib Iraaki külastada. tõenäoliselt detsembris aasta teisel poolel meil on vaja äh, vastavaid lubasid ja nii edasi. aga siis loodetavasti kohtume Iraagi valitsuse esindajaga, esindajatega, et näidata, kui palju me toetame teie riigi ülesehitust. loodetavasti saame detsembris Iraaki reisida. kui kolleegidel rohkem märkusi ei ole, siis suur tänu veel kord härra ministrile. kohtumine on lõppenud ja alustame pool kolm täna pärastlõunal, kui käsitleme Euroopa Liidu ja Hiina suhete strateegiaid. suur tänu! Thank you.